Good afternoon, dear colleagues. tere pärastlõunat. meil on täna kuulamine, kõik ootame seda juba ja teemaks on ümberasustamine. aga veel enne äh, kuulutan meie kohtumise ametlikult avatuks. toimub kahepäevane koosolek ja mõned teadaanded. alustame sellest, et võtame vastu päevakorra ja kui vastuväiteid sellele ei ole saadikutel siis on meie päevakord vastu võetud. ja mõned teadaanded. kõigepealt meie keelerežiim. paraku täna ei ole meil tõlget taani, leedu, läti, malda, ungari ja iiri keelde ega keelest. ja veel mõned teadaanded, nimelt koordinaatorite soovituste heakskiitmine vastavalt artiklile kakssada viis kõigepealt raportööride nimetamine. proua Soraja Post sotsiaaldemokraatide ridadest on raportöör, mis puudutab Euroopa lähenemiskeelu direktiivi rakendusaruannet ja seda siis Naiskomisjonist vastavalt artikkel viiskümmend viis ja proua Milnar ALDE fraktsioonist sai raporti Euroopa Liidu põhiõiguste agentuuri mitmeaastase raamistiku aruande puhul It's very bright up here anyway. Okay, um, and then the rapporteur. ja arvamuste raportöörid proua Steven Setserist sai arvamuse, väga pikk pealkiri on isikute registreerimine, kui nad reisilaevadel seilavad, eh, tule, saabuvad Euroopa Liidu liikmesriikide äh, sadamatesse või väljuvad sealt ja see puudutab direktiivi, mis käsitleb ka eh, formaalsusi nende laevade puhul. ja härra Viotti sotsiaaldemokraatide ridades sai arvamuse, milles käsitletakse eh, üldeelarve eh, finantseeskirju. kas te olete nõus nende soovitustega koordinaatoritelt, kui jah, siis on need heaks kiidetud ja veel üks teadaanne minult, mul on suur heameel, et tervitada teid kõiki ja raportööri proua Malin Bjorki. see on kolmas päevakorrapunkt meil nüüd, nimelt kuulamine ümberasustamist raamistiku küsimuses ja järgmised kaks tundi me pühendamegi Euroopa Liidu ümberasustamise raamistikule kolmandate riikide kodanike üleviimine, kui nad vajavad rahvusvahelist kaitset Äh, kolmand-, meie liikmesriikidesse. ja see on väga pakiline teema, ümberasustamine on üks kõige raskemaid teemasid koos ümberpaigutamise teemaga, millega meil tuleb tegeleda. nii et üks kõige aktuaalsemaid teemasid ja raportöör koostab praegu oma raportit ja teie täna olete talle siis abiks äh, komisjoni ettepaneku käsitlemisel selles väga tähtsas küsimuses. ja nagu ma ütlesin, tegemist on määrusega, millega luuakse ühenduse ümberasustamise raamistik ja muudetakse määrust äh, aastast kaks tuhat neliteist viis üks kuus ja tegemist on ühise Euroopa varjupaigasüsteemi osaga nimelt see on teine pakett õigusloomelistest ettepanekutest. kõigepealt määruse ettepanek peab andma alalise raamistiku, et meil oleks ühtne menetlus ümberasutamiseks, asustamiseks kõikjal Euroopa Liidus, kui me võtame vastu kolmanda riigi kodanikke ja kodakondsuste isikuid liikmesriikide territooriumidele ja tagame neile rahvusvahelise kaitse aga liikmesriigid on need, kes otsustavad, kui palju inimesi ümber asustatakse igal aastal ja raamistikku äh, hakatakse rakendama nii, nagu komisjon selle välja pakkus iga-aastase Euroopa Liidu ümberasustamise plaani kaudu, mis võtab vastu, mille võtab vastu nõukogu ja mm, mille aluseks on Euroopa Liidu ümberasustamiskavad, mis kinnitab komisjon nüüd äh, raamistikus on kriteeriumid, mis arvestavad ka seda, äh, millisest piirkondadest või kolmandatest riikidest isikuid üle võetakse ning ette nähetakse ka menetlus, samuti väljavalimine kandidaatide puhul ja kuidas neid tuleb kohelda. nii et äh, ümberasustamise kõlbulikkuse kriteeriumid on ettepanekus kirja pandud ning ühised alused ka välistustele keda ei eh, võeta meile. Eh, nüüd Marin räägib sellest ja saadikud, eh, me teame, on juba terve rea küsimusi tõstatanud komisjoni ettepaneku kohta, näiteks kes hakkab seda rahastama nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide kavasid ja millised on väljavalimise kriteeriumid ja kuidas see läheb kokku teiste instrumentidega, näiteks perede taasühi-, ühendamine ning eh, ka see, et kui ühes liikmesriigis on taotlus tagasi lükatud, siis mõnda aega ei saa taotleda eh, varjupaika teistes liikmesriikides ning samuti väga tähtis on eh, rakendusaktid, mis puudutavad iga-aastaseid või sihipäraseid kavasid versus võimalikud delegeeritud aktid nende kohta nagu ma ütlesin, tegemist on väga tähtsa teemaga ühine varjupaigakava on meil, mis me teame, et väga hästi ei toimi. ja tänane kuulamine on üks tähtis aspekt selles temaatikas ja mul on hea meel anda sõna meie raportöörile sel tähtsal teemal, proua Björkile. ja tema tutvustab meie tähtsat kõnelejate nimekirja ka, Malin, palun suur tänu, suur tänu meie külalistele, kes tulid. ja väga tähtis on, et te tulite ja et meie töö hästi ja minu kolleegi töö hästi sujuks ja kõik õigetele alustele saaks ja ma tahan kasutada rootsi keelt nüüd. palun pange pähe kõrvaklapid. suur tänu, mul on täna väga hea meel, et äh, meie külalised on täna liitunud meiega ja me tahaksime saada pilti olukorrast siis Euroopa Liidu liikmesriikides ja maailmas laiemalt. tegemist on ettepanekuga, mis äh, puudutab äh, siis legaalseid koridore Euroopa suunas, neid on väga vähe ja Euroopa peab kohtlema seda teemat väga ettevaatlikult ja nägema selles prioriteeti oluline on olla õiglane ja õiglane ja kohelda inimesi väärikalt. mida see tähendab? see tähendab seda, et meie poliitiline raamistik peab rajanema senistel poliitilistel kogemustel. me peame väga selged reeglid välja töötama, mida me saaksime Äh, siis kõik rakendada, koostööd äh, tegema rohkem ka välis, äh, teiste institutsioonidega rahvusvahelisel tasandil, näiteks nagu ÜRO inimõiguste volinik ja nii edasi Euroopa poolt äh, välja töötatud programmid peavad andma lisaväärtust, aga selle lisaväärtuse jaoks peavad need äh, programmid olema hästi läbimõeldud. Euroopa Liit peab ühtsena toimima ja rohkem võtma vastu pagulasi kui seni. me tahame oluliselt tõsta nende inimeste hulka. see on üks äh, kõige olulisemaid eesmärke selles ettepanekus. kallid kolleegid, ÜRO on taoline programm, ümberasustamise programm olnud juba aastakümneid paigas ja selle aluseks on olnud alati solidaarsus ja, ja ühine vastutus. me peame võtma ühiselt vastutuse pagulaste eest ja e, me peame solidaarsusele üles ehitama oma süsteemid ja humanitaarabi ja toetus tuleb anda nii paljudele inimestele kui võimalik, kui nad seda vajavad. ja loomulikult me peame lahendama selle asja Euroopa tasandil ja maailma tasandil ja mõistma seda, et äh, loomulikult äh, spontaansed äh, ähm, et me peame tunnistama ka seda, et rändepoliitika puhul spontaansust ei saa täiesti välja kirjutada igasugustes stsenaariumides, see ei ole mõistlik. me peame toetama ka kodanikuühiskonda, kes ähm, ka selles valdkonnas on olnud väga aktiivne, me peame neid aitama, mitte neid pidurdama. Euroopa kavad peavad olema paremad kui liikmesriikide üksikud äh, kavad, aga see ei tähenda seda, et Euroopa Liit peaks asendama liikmesriikide kavad, vaid peab neid toetama. Euroopa Parlament äh, on äh, alustanud siis tööd selle nimel, et komisjoni ettepanekut parandada, parandada seda mitmest küljest ja me tahaksime ära kuulata ka teiste institutsioonide esindajad nii Euroopa Liidu institutsioonidest kui ka äh, teistest rahvusvahelistest organisatsioonidest ja eksperdid tahame ära kuulata samuti. minu jaoks on see väga oluline, sellepärast et teie seisukohad saavad olema kõige olulisemad sellele, mis saab edasi. kõigepealt Euroopa rändevõrgustik EMN, European Migration Network, kes räägib sellest, millised äh, programmid on meil juba olemas, selle kohta on läbi viidud uuring, siis on siin ähm, ÜRO Inimõiguste Voliniku Ametist esindaja, kes mängib see, äh, väga olulist rolli ja siis äh, on äh, meil siin kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad kohal, kellel on äh, ka omad kogemused selles valdkonnas juba väga suured ja nemad räägivad siis sellest, kuidas võiks selle probleemiga tegeleda ähm, Euroopa tasandil ja siis on meie ees Oskar Ekblad Rootsi üm-, migratsiooniametist, kes räägib siis täpselt seda, kuidas see ümberasustamise programmiga tegelikult on ja siis äh, rahvusvahelise rändeorganisatsiooni äh, esindaja on ka kohal. suur tänu, Malin, täiesti õige on see, mis sa ütlesid ja ma tean, et proua raportöör võtab sõna ka pärast ja sõna saavad muidugi ka kõik kolleegid. ja alustagemgi siis nii, nagu proua Björk ütles, kõigepealt saab sõna Euroopa rändevõrgustik, kes on läbi viinud uuringu ümberasustamise vahel, tegemist oli võrdlusanalüüsiga liikmesriigiti ja seda eh, Bernt Parussel tutvustab meile. tegemist on eksperdiga Rootsi migratsiooniametist eh, operatiivosakonnast ja Bernt, teil ongi sõna. Uh... suur tänu, härra esimees ja ma tahan tänada Malin Björki ja libekomisjoni liikmeid selle eest, et kutsusite mu siia ja andsite mulle võimaluse tutvustada meie uuringut. see on tuttuus ja mul on hea meel siin nüüd olla. kui me algatasime selle uuringu aasta tagasi, me tõesti lootsime, et see äratab huvi, aga me ei oodanud, et äh, õigusloomelisse protsessi äh, see ka sisse võetakse. siin on muidugi kasulikku informatsiooni selle kohta, kuidas ümberasustamine ja humanitaarkaalutlustel vastuvõtt toimib liikmesriikides. kõigepealt taustast. selle eh, taust ja loogika on teile teada, te teate, et kogu aeg suureneb pagulaste hulk ja protsessid on olnud kaootilised, väga suur on olnud rändesurve ja pagulased on asunud väga ohtlikule, ebaseaduslikule teele, et Euroopasse jõuda ja on selge, et on vaja uusi õiguspäraseid äh, rändeteid ja sellepärast me selle uuringu läbi viisime, sest ümberasustamine on äh, õiguspärane äh, viis nüüd eesmärgiks on kaardistada ümberasutamise ja humanitaarkaalutlustel vastuvõtuprogrammide olukord Euroopa Liidus ja Norras, vaadata, kuidas need programmid toimivad, uurida uusi arenguid ja ka väljakutseid, mis liikmesriikidel on ning ka loomulikult tahame õppida toimunust ning eh, loomulikult väga huvipakkuvad olid ka erasektori sponsorluskavad mõnedes liikmesriikides kui te tahate vaadata meie uuringuid, siis eh, siin on kolm erinevat formaati, millele ma tahaks viidata. kõigepealt sünteesraport, me võrdleme olukorda liikmesriigiti. kuuskümmend üks lehekülge pikk on see aruanne ja siis on ka lühike kokkuvõte. Nende jaoks, kellel aega eriti ei ole kõiki lehekülgi läbi lugeda, see on kaheksale leheküljele kokku võetud ja EMN, meie rändevõrgustik alati tugineb eh, osaliste liikmesriikide aruannetele. kakskümmend neli riigipõhist aruannet on meil ka üles pandud. väga kasulik infoallikas. uuring hõlmab kahtekümmet kolme Euroopa Liidu liikmesriiki ja Norrat. hõlmamata jäid Taani, Portugal, Rumeenia, Sloveenia ja Kreeka ja tahaksin öelda ka paar sõna, kuidas me eh, siin defineerisime need mõisted, mis on see ümberasustamine, see on, kui kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik palub eh, ÜRO pagulaste ülemkomissarilt eh, kaitset, eh, kas rahvusvahelist siis või mida sarnast kaitset või pagulase staatust. nüüd, mis asi on humanitaarkaalutlusel vastuvõtt, see ei ole defineeritud, küll aga me oleme määratlenud oma uuringus äh, need kavad, mis on ümberasustamisega sarnased, aga eh, võib-olla mitte päris samad. võib-olla ajutine eh, viibimine lubatakse sellise kava alusel või ad hoc kohaldatakse seda lühikese perioodi jooksul. et te saaksite ülevaate statistikast põgusalt viima-, viie aasta jooksul, aasta kaks tuhat üksteist kuni viisteist jooksul peamised riigid, kes vastu võtsid Euroopas, olid Saksamaa, Rootsi, Norra, Soome ja Ühendkuningriik, pärast juba Holland, Prantsusmaa ja Austria nende järel. on palju riike, keda siin ei ole, kes alustasid oma ümberasustamise kavadega, aga paraku arvud on endiselt väikesed nende puhul. ja veel üks graafik see on võib-olla huvipakkuv vaadata, milline on ümberasustamise eh, olukord olnud, me võrdlesime eh, ümberasustatute arvu positiivse otsustega, mis on varjupaigataotlustele antud ja need olid siis need, kes tulid Euroopasse, said varjupaiga staatuse mm, Euroopas. Eh, tavaline territoriaalne varjupaik on äh, domineeriv ja te näete, et ümberasustamine on väga väike osa siin võrdluses, aga kindlasti see kasvab. nüüd järgmisel kaart, graafikul tahaksin teile näidata, et kui, millal siis liikmesriigid alustasid oma ümberasustamiskavadega. Te näete, et mõned riigid on ümber asustanud põgenikke juba pikka aega, neil on suured kogemused aga aastast kaks tuhat kümme terve rida liikmesriike on lisandunud, neid on päris palju. ja eriti aastal kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist lisandus neid. ja siit kaardilt te näete, et on võimalik grupeerida neljaks Euroopa Liidu liikmesriiki. kõigepealt need, kellel on alaline ümberasustamiskava, teine rühm on sellised liikmesriigid, kellel on nii ümberasustamise kava Äh, aga ka ad hoc humanitaarkaalutlustel vastuvõtukava Austria, Tšehhi, Saksa, Iirimaa ja Ühendkuningriik on selliseid, kellel on ad hoc ümberasustamis või humanitaarvastuvõtukava, aga mitte ei ole pikaajalisemaid kavasid ja lõpetuseks üks rühm riike, kes alles loovad selliseid ümberasustamise kavasid. Küpros, Horvaatia, Leedu, Läti ja Malta on need nüüd äh, võrdlus riikide vahel. seitseteist liikmesriiki ja Norra omavad ümberasustamiskavasid või humanitaarkaalutlustel vastuvõtukavasid või omasid neid, kuuel riigil samas ei ole mingit kogemust nende nähtustega. ja liikmesriikide äh, kavade eesmärgid on sarnased, nad tagavad kaitse, kellel seda vaja on. esimene pagulase riik samuti otsitakse kestvaid lahendusi pagulaste jaoks, aga ometi mõned elemendid erinevad, kas on erinevad kavaliigid, erinevad kvoodid on kasutusel, ka valim-, väljavalimise prioriteedid võivad erineda või meetodid, mida kasutatakse, on erinevad. ja lühidalt peatun nendel. kõigepealt väljavalimise meetodid ja staatuse saajad. tavaliselt ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet e, identifitseerib kandidaadid, kes siis ümber e, paigutatakse e, ja liikmesriigid langetavad lõppotsuse. tavaliselt missioonid lähevad transiitriikidesse, pagulaslaagritesse kohale ja aluseks on pagulase toimik. ja siis ametiasutused Äh, vaatavad, tutvuvad äh, nende dokumentidega, mis ÜRO on koostanud. ja äh, kõigepealt on vaja, et ÜRO pagulaste ülemvolinik amet tunnustaks seda isikut võimaliku pagulasena ja siis liikmesriik juba aktsepteerib seda. ja mõned riigid lood-, jäävadki ÜRO pagulaste ülemkomissari ametiotsuse juurde, ise uut hindamist ei tee, mõned teevad seda. E, nüüd, mis puudutab e, ilma hindamiseta, ÜRO poolse hindamiseta, siis siin võib olla ajutise või alalise e, loaga tegemist. nüüd igasugused täiendavad kriteeriumid, näiteks võetakse rohkem arvesse kaitsetust, võib-olla isik vajab medi-, meditsiinilist abi või on vägivalla või piinamise ohver. samuti arvestatakse vanust, kas tegemist on lastega või vanuritega või mõned riigid mm, võtavad sihikule üksikemad, mõned peavad tähtsaks perede taasühista-, ühinemist ja arvestavad neid eelmisi seoseid, mis isikul on tulevase koduriigiga. nüüd, mis puudutab välistamiskriteeriumi Äh, ja ka deprioritiseerimist, mida mõned liikmesriigid kohaldavad. Needki erinevad ja mõnedel liikmesriikidel on ka erakorraline kvoot oma ümberasustamise kvoodi sees veel. et eriti äh, pakilised juhud äh, nende kaudu, nende kvootide kaudu lahendada, näiteks Holland, Rootsi ja Soome omavad selliseid erakorralisi kvoote. nüüd, mis puudutab staatuse omistamist ja kvoote ja geograafilisi prioriteete, mida kohaldatakse, siis oleme näinud, et enamik liikmesriike mm, äh, annab äh, kaitse äh, neile, kes on tulnud varjupaiga taotlejana, samasuguse staatuse nagu pagulastele annaksid, aga mõnedes riikides on ka erinevused nende kahe vahel. enamik riike kasutavad eh, kas iga-aastasi või mitmeaastasi kvoote ümberasustamiseks ja enamik eh, ka võtab arvesse geograafilisi prioriteete, kust ümber eh, asustatakse enamasti siis Süüriast. nüüd, mis puudutab seda, mis juhtub siis, kui juba kohale ollakse saabunud mõned liikmesriigid eh, panevad eh, põgenikud vastuvõtukeskusesse või transiitkeskusesse, enne kui nood saavad alalise eh, elupaiga, aga teised pakuvad kohe alalise elupaiga tulnukatele. ja kõik liikmesriigid peavad ja omavad integratsioonimeetmeid Need on mitmesugused toetused, keelekursused, juurdepääs tööturule ja nii edasi. ja mõned liikmesriigid on välja töötanud ka sisemised jaotusmehhanismid ja mm, jagavad siis kohalike omavalitsuste vahel mm, põgenikud, teised jälle ei tee seda. nüüd, mis puudutab erasektori sponsorlust, siis siin on asi natuke teistsugune, siin on erasektor kaasatud ja me üritasime ka seda analüüsida, aga leidsime, et ainult viis liikmesriiki omavad selliseid erasponsorluskavasid ja väga väiksed arvud, näiteks Saksamaal, kus on vastu võetud väga palju eh, isikuid just peresidemete tõttu viimastel aastatel. Eh, erasponsorlus tihtipeale meenutab seda perede taasühinemist, aga see võib olla ka laiem perekond, need, kes tegelikult ei kuulu eh, pere mõiste alla rangelt. ja mõned sellised kavad omavad ka usulist komponenti, eelistatakse teatud <clears throat> usutaustaga isikuid, aga need erasponsorusskeemid on väga piiratud, samas ollakse neist huvitatud. ja lühidalt paar sõna ka väljakutsete kohta, mida me oleme tuvastanud Neid saab äh, lahkumise eelseteks ja saabumise järgseteks väljakutseteks kategoriseerida. kõigepealt väga pikk äh, selekteerimise menetlus, logistilised tõkked ja julgeolekuriskid kolmandates riikides ei võimalda korralikult valimismissioone korraldada, raske on mõnikord äh, reisidokumente saada ja ka lahkumise eelne informatsioon Äh, ja orientatsioon on mõnikord äh, raske, sest selleks on vaja inimesi ja ressursse, et kõike seda korraldada, aga samas on väga tähtis, et põgenike ootustele vastataks. on vaja neid informeerida, mida on oodata, kui nad saabuvad sihtriiki. nüüd, mis puudutab saabumist ja saabumise järgset perioodi, siis tihtipeale on probleemi elupaiga tagamisega, lihtsalt napib majutusvõimalusi, samuti keelekursuste korraldamiseks on vaja eri tuge ja tööhõive võimalused tuleb luua. ja kuidas kõige sellega tegeleda ja kuidas seda on tehtud? hea koordineerimine ametiasutuste vahel on väga vajalik, seda meie uuring ka näitas. näiteks liikmesriigi tasandil ja kohalikul tasandil on vaja jagada re realistlikku informatsiooni ja ka toetada piisavalt kultuuriliselt põgenikke ja üritada käsitleda nende ootusi. samuti elupaika parandamine, pideva elupaiga tagamine kohe, kui saabutakse, on väga oluline. ja veel üks asi, millest räägiti, kohalike kogukondade vabatahtlike rolli peaks aktiveerima, et põgenikud, kui nad saabuvad, ei jääks üksi. mõnedes riikides on selliseid algatusi, kus teised eh, põgenikud, kes juba riiki on saabunud, eh, toetavad uustulijaid. ja minu järeldused, kohustused ja lubadused, mida on liikmesriikidelt kuuldud, on kasvanud aastate pikku, aga ümberasustamine on paraku väike olnud liiga, liiga väike, et olla alternatiiviks illegaalsele rändele. aga kui sellest peaks saama alternatiiv, siis selge see, et ümberasustatute arv peab tugevasti suurenema. aga mm, tähtis on, et see oleks korrapärane, korrastatud protsess, organiseeritud protsess, mis kaasaks kohalikud omavalitsused ja tuleb kindlasti välja tuua positiivsed kogemused. ja juba ette peab saama prognoosida näiteks integratsioon, saabumine ja veel üks asi, need erasponsorluskavad, need on päris uued, aga näiteks Kanada kasutab seda üsna ulatuslikult ja see on üks asi, mida peaks põhjalikumalt uurima, aga palun esitage küsimusi ja võite mulle ka eh, e-posti sõnumeid saata ja kontakti otsida pärast seda üritust, kui teil küsimusi on. suur tänu. ja ma saan aru, et online te ka <clears throat> näete seda materjali, kui te tahate. lihtsalt praegu saime sellise skemaatilise ülevaate ja eh, kui kõik ettekanded oleme ära kuulanud siis on võimalik ka küsimusi esitada, kui nüüd on väga pakilisi küsimusi, eriti kui tahetakse varem lahkuda, siis muidugi võib ka praegu küsimuse äh, esitada. aga vastasel korral kõik küsimused on meil plaanitud ärakuulamise lõppu. ja nüüd on meil ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametist e, Emad Aziz Sedrak, kes on ümberasustamisametnik seal ja kommenteerib Euroopa Liidu ettepanekut aitäh, suur tänu ka selle eest, et äh, andsite meile selle olulise võimaluse sellest tähtsast algatusest rääkida, mis tuli Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu poolt. huvitav on ka ja meeldiv on näha ka seda, et äh, meie paneelkõnelejad äh, esindavad väga laia spektrit, rändeküsimus seisneb ju partnerluses ning siin me näemegi erinevate osapoolte esindajaid, avaliku sektori, vabaühenduste ja teiste esindajaid, misläbi on ümberasustamine üldse võimalik, aitäh selle eest. see võimalus on üks paljudest, üks võib-olla esimesi formaalseid võimalusi vahetada mõtteid Euroopa Liidu institutsioonidega selleks, et luua see oluline raamistik. ning sooviksime mitte ainult tutvustada oma esimesi mõtteid, vaid ka arutada teiega neid asju põhjalikumalt, sest me peaksime ju paika panema tugeva Euroopa Liidu ümberasustamisprogrammi. me oleme seda igatsenud juba kaua aega. ning soovime üle kinnitada ka oma seisukohad, loodetavasti liikmesriigid Euroopa Liidus ja selle institutsioonid jagavad neid. see raamistik on õigeaegne ning tervitatav panus koormuse jagamisse üle maailma. eeldatavasti me ei pea pikalt rääkima faktidest, sellest, kui palju inimesi öö, vajavad ümberasustamist, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal prognoositatakse, prognoositakse, et vähemalt üks koma kaks miljonit inimest vajavad ümberasustamist. seega see raamistik on väga õigeaegne, see on ka oluline samm selles suunas, et meil oleks tugevam ja jätkusuutlikum Euroopa Liidu ümberasustamisprogramm ning see on ka hea panus ülemaailmsesse ülesannete jagamisse see on kooskõlas ka sellega, millised kohustused üheksateistkümnendal septembril ÜRO-s võtsid endale liikmesriigid, ehk siis tuleb laiendada ümberasustamist ning leida ka teisi teid põgenike vastuvõtmiseks. niisiis, meie ÜRO põgenike voliniku amet tervitab vägagi Euroopa Liidu poolset arvast, algatust sest see toetab meie ning teiste organisatsioonide tööd. siinkohal on ka võimalus veel kord äh, tugevdada seda partnerlust äh, ümberasustamise teemal. ÜRO põgenikeamet Euroopa ümberasustamise kontekstis on juba mitukümmend aastat töötanud selle kallal, et Euroopa Liidu liikmesriikidel oleks väga tugevad riiklikud ümberasustamisprogrammid. me oleme koostööd teinud ka Euroopa Komisjoniga. see puudutab ka äh, seda ümberasustamisskeemi juulist kaks tuhat viisteist, see oli väga oluline, sest vähemalt üksteist liikmesriiki võtsid endale, äh, uut liikmesriiki võtsid endale kohustused äh, esmakordselt osaleda ümberasustamisprogrammis niisiis, see partnerlus on meie arvates ääretult tähtis. Enda rolli näeme me toetajana, aga ka lisandväärtuse andjana me soovime vägagi, et see uus raamistik sobituks olemasolevasse struktuuri millega on koos Euroopa Liidu liikmesriikidega juba pikka aega ümberasustamise teemadega tegeletud. seega toetame teid väga selles protsessis. mõningad teemad, mida peaks võib-olla rõhutama, kui me räägime meie seisukohtadest. kõigepealt tervitame, et raamistikus mainitakse kava Äh, ühendada humanitaarpõhjustele vastuvõtu ning ümberasustamisprogrammid. rände, meie rändevõrgustik saab ära kasutada liikmesriikide suurt kogemust ümberasustamises, see programmide üksteise toetamine on väga oluline kahel põhjusel, esiteks see võimaldab meil toetada olemasolevaid riiklikke programme, need ei asenda neid, vaid äh, see läheb lihtsalt nendest kaugemale. ning nagu juba eelmine ettekanne ütles, on väga palju edukaid kogemusi liikmesriikide programmidest, näiteks nagu öö, ähm, hädaolukorra kvoodid ja muud sarnased aspektid, mida tuleb alles hoida nendeks niinimetatud niši lahendusteks äh, eriolukordade puhul. seega, kui me kaotaksime liikmesriikide programmid, siis osa nendest lahendustest kaoks samuti, ehk siis me peaksime nende põhjal edasi töötama. pärast kuuleme me Rootsist Oscarilt see, äh, nende kogemuste kohta, äh, nende vajaduste kohta me sooviksime, et seda ka, kõiki selliseid kogemusi ka arvesse võetaks. me sooviksime, et see raamistik loomulikult öö, tähendaks ka suuri numbreid. me teame, et vajadus on suur, ehk siis ka vastuvõtunumbrid peavad olema suured. ning oluline on ka rahaline ning mis eriti tähtis, tehniline mõõde tuleb anda tehnilist abi nendele riikidele, kellel ei ole pikaajalisi kogemusi ümberasustamisega. see raamistik peaks ära kasutama liikmesriikide konkreetseid äh, lubadusi, see on tervitatav. ÜRO põgenikeametis oleme ammu mõistnud äh, pikemaajalise planeerimise tähtsust ümberasustamises, kui meil on olemas etteennustatav raamistik, mille põhjal me saame oma kavasid teha, aitab see meid suuresti. me sooviksime, et see planeerimine oleks, kui vähegi võimalik, kooskõlas ka ÜRO Põgenikeameti ümberasustamiskavadega. nagu te teate vast, siis see öö, ähm, põhineb iga-aastasel kolmepoolsel kokkuleppel, mis toimu-, mis sõlmitakse juunikuus igal aastal. seega oluline on, et meil ei oleks ainult aastane kava, vaid äh, tähtis on just mitmeaastane ümberasustamisraamistik. see äh, tagab jätkusuutliku lähenemise ning strateegilise abi teatud valdkondades ettepanekus räägitakse ka kahest erinevast menetluskorrast, tavalisest ja kiirendatud menetluskorrast ning räägitakse ka sellest, et menetlus peaks olema võimalikult kiire. me tervitame seda väga. leiame ka, et see et selleks, et seda saavutada, siis ÜRO liikmesriigid ja kõik osapooled peavad üheskoos töötama, tagamaks, et ei oleks mingisugust töö dubleerimist, et me tõesti äh, toetaksime pigem üksteist. ÜRO põgenikeamet on koostööd alustanud juba terve rea liikmesriikidega siin, seega tervitame seda. võib-olla võiks meie arvates raamistikku kaasata ka mehhanismi, mis võimaldab üksikisikute ümberasustamist äh, kiireloomuliselt hädaolukordades. siin tuleks ära kasutada väga positiivset äh, Euroopa Liidu ümberasustamisprogrammide kogemust. üks asi, mida tuleks rõhutada, kui me räägime tavaaja kiirmenetlusest, siis see ettepanek loob seose ka inimeste tulevase staatusega. kui on tavaline menetlus, siis äh, saab inimene äh, põgeniku staatuse. meie arvates ei ole äh, selline asi vajalik. Türgi kogemus eelkõige näitab, et liikmesriik, mitmed liikmesriigid said kasutada kiireloomulist menetlust ilma, et õõnestataks üksikisikute staatust. seda tuleks ka arvesse võtta. veel mõned aspektid, mida soovime rõhutada. loomulikult räägime me siin ebaregulaarsest rändest Euroopasse, mida me oleme viimastel aastatel täheldanud, viimasel aastal on ka väga palju sellest räägitud, ümberasustamine läbi aastate on olnud üks korrapäraseid viise, kuidas tegeleda nende inimestega, kes vajavad kaitset, et need inimesed saaks alustada elu mõnes muus riigis. see on sar-, sarnane natukene rändeteedega, aga ta on ka väga erinev, sest selle peamine eesmärk on ikkagi kaitse andmine. seda tuleb silmas pidada, me mõistame liikmesriikide soovi kasutada erinevaid vahendeid rändevoogude haldamiseks, siis ümberasustamine ei peaks olema üks tavaline rändevoogude haldamise vahend, see peaks olema lihtsalt põgenikele kaitse andmise vahend ning loomulikult kohustuste jagamise vahend. see on oluline mõõde, mida tuleks rõhutada. me oleme töötanud mitmete liikmesriikidega selle kallal, kuidas saab ära kasutada ümberasustamist selleks, et aidata ka neid põgenikke, keda ümber ei asustata esimesest saabumisriigist. ümberasustamine ei tähenda, et eh, see peaks olema kokku sobitatud tagasivõtulepingutega või äh, sellega, et esimene äh, saabumisriik peaks äh, kuidagi rohkem pingutama oma piiride kaitsel. mis puudutab regioonide valikut, siis ja raamistik laskub siin üsna põhjalikult detailidesse, siis nagu öeldud, siin on loodud see igal aastal äh, ÜRO Põgenikeamet ennem kolmepoolset kokkulepet juunikuus tuleme me välja äh, ülemaailmsete põgenike vajadusstatistikaga. me leiame, et ümberasustamist tuleb kasutada nii strateegiliselt kui pikema perspektiivi lahendusena ning me leiame, et regioonid äh, Äh, mida välja valitakse, äh, mis määrustik on äh, välja toodud, määrustikus on välja toodud, neid peaks eelkõige ka teavitama. seda rõhutasid ka liikmesriikide ümberasustamisprogrammid. praegusel hetkel räägime me eriti palju süürlastest, sest sealt pärineb nelikümmend protsenti ümberasustamist vajavatest inimestest üle maailma. oluline aspekt on ka, kuidas me saame koostööd teha nii, et uus raamistik sobituks vanadega. no kordan, meil on olemas praegune raamistik, mis põhineb sellel kolmepoolsel kokkuleppel, see on toiminud vähemalt vähemalt kakskümmend aastat, kui mitte kauem. selle, läbi selle raamistiku saime me koostööd teha liikmesriikidega ja teiste sidusrühmadega, vabaühendustega ja nii edasi, selleks, et paika panna struktuur, mis läbi on ümberasustamine võimalik. seal on kirjas see, mis asi on ümberasustamised, äh, mil-, millistel kriteeriumitel see põhineb, kuidas seda teha ning millised on erinevate osapoolte kohustused mm. -hmm me leiame, et on oluline, et uus raamistik äh, toetaks seda, mitte selle asemel, et töötataks välja uus struktuur, mis, mis hakkaks toimima äh, paralleelselt või hakkaks lihtsalt olemasolevat dubleerima. see on ka tähtis. veel üks asi. oluline on välja tuua erinevate osapoolte rollid ja kohustused ümberasustamises, see tuleks paremini siin raamistikus vist välja kirjutada. ja see võimaldab tagada, et erinevad osapooled saavad keskenduda just sellele, kus nemad saavad lisaväärtust anda. näiteks liikmesriigid tagavad, et neil on üleüldine avaliku sektori poolne lähenemine ümberasustamine, asustamisele, siis osa, osapooled tegelevad identifitseerimisega, vabaühendused samuti saavad tegeleda tuvastamisega, aga ka vastuvõtmise leevendamisega, ehk siis partnereid on väga palju, kes peaksid koostööd tegema. see võimaldab meil ka parandada erinevate eesmärkide saavutamisse, saavutamist ümberasustamise puhul. ÜRO Põgenikeamet äh, tulenevalt oma tööst äh, erinevates varjupaika pakkuvates riikides saame, saab äh, ka nõu anda selle kohta, millal saab ümberasustamist positiivse eesmärgi saavutamiseks kasutada. räägiksin natukene ka perede taasühendamisest ja ümberasustamisest ning selle kriteeriumitest. me teame, et kriteeriumites mainitakse pereliikmeid eraldi. me leiame, et see võib, võib-olla tahtmatult hägustab öö, äh, öö, äh, erinevust perede taasühendamise vahel ühelt poolt, äh, mis on seotud sellega, et pered peaksid koos elama ning teiselt poolt siis ümberasustamise vahel teis- äh,, ümberasustamise kui pikema perspektiivi vahendi vahel. seda aspekti võib-olla tuleks uuesti üle vaadata. ning me kutsume liikmesriike üles looma perede taasühendamisprogrammid kooskõlas selle ühisdeklaratsiooniga. lõpetuseks mainitakse ka seda kõrgetasemelist ümberasustamiskomiteed, meie arvates võiks kasutada olemasolevat struktuuri Euroopa Liidu eesmärkide saavutamiseks. ma võtan nüüd kokku, vabandust, et ma nii kaua rääkisin. Need on ainult mõned mõtted, mida soovisime teiega jagada. nagu öeldud, see on esimene võimalus neid küsimusi teiega arutada, loodetavasti saame üksikasjalikumalt arvamusi vahetada ka järgnevatel päevadel ning eks ma vastan küsimustele siis arutelu lõpus. suur tänu! Ehm, väga kasulik sõnavõtt, sellepärast et eh, parlament tõesti tegeleb praegu selle ettepaneku läbivaatamisega ja nagu ma saan aru, proua Björk, te tahtsite lühidalt sõna võtta jah, teen lühidalt, sest et meil on veel kolm äh, külla kutsutud siin, kellele tahaks sõna anda. aga loomulikult ootame teie kirjalikku panust, aga tegelikult on väga oluline see, mida te ütlete siin ka esialgselt ja seal olen kõik kirja pannud. aga te võiksite nüüd rohkem rääkida sellest, kuidas äh, võidelda selle vastu tekivad paralleelstruktuurid, vaid et meie struktuurid täiendaksid ähm, süsteeme, mis on võetud vastu rahvusvahelisel tasandil, nii et suur tänu ja võtame teiega kindlasti veel ühendust. suur tänu ja tõesti, need punktid vajavadki rõhutamist. järgmisena on sõna Ähm, erinevate vabaühenduste esindajal, tegemist on ühise avaldusega, kes on, äh, institutsioonid, kes on sellega tegelenud, ma tahan tänada vabaühendusi, kes on täna siin esindatud ja kes sellele ühise ala, avaldusele on oma panuse andnud, aga panuse andnud ka Malin Björgi raportile, aga teistele oluliste raportitele varjupaiga paketis, sealhulgas ümberpaigutamise osas Petro, äh, kes on rahvusvahelise ka-, ähm, katoliikliku rändekomisjoni esimees, esindab siis täna vabaühendusi siin ja äh, räägib te-, vabaühenduste ühispositsioonist ja ühisavaldusest. palun, proua Jõek. jah, suur tänu proua Björkile ja libekomisjonile selle eest, et te andsite meile võimaluse komisjoni ettepanekute üle mõtteid mõlgutada, me oleme teinud koostööd paljude vabaühendustega meie ühisavalduse nimel, see on üsna detailne. aga kümnest minutist minu meelest ei piisa, et ma saaksin laskuda siin detailselt kõikidesse punktidesse ja seega toon mõned olulisemad punktid välja paljude seast nii palju tahaksin öelda, et vabaühendused, kes on juba väga kaua tegelenud äh, ümberasustamisega äh, ja ümberpaigutamisega on teinud seda tööd äh, liikmesriikides äh, vastavalt riiklikele kavadele vastuvõtu ja integratsiooni osas on tegelikult tegelenud kogu ümberasustamise temaatikaga, on panustanud siia dokumenti Caritas Euroopas, CCME Euroopa Kirikute Ühendus, siis on ECRE alla kirjutanud sellele ICMC, Rahvusvahelise Punase Risti Komitee ja siis meie ehk Rahvusvaheline Katoliiklik Rändekomisjon. me oleme vaadanud selle ettepaneku erinevaid osasid ja välja toonud terve rida punkte, mis meile muret tekitavad. kuigi me oleme rõhutanud ka seda, kui oluline on äh, see, et need programmid oleksid harmoneeritumad kuna, kui seni. aga mõned punktid tahaksin välja tuua, kus võib-olla oleks vaja asju natukene parandada. kõigepealt ma ütleksin, et äh, see raamistik ei peaks seadma tingimusi äh, ümberasustamisele kolmandate äh, osapooltega, vaid peaks tegelema tegelikult ümberasustamisvajadustega rohkem ja välja tooma sellised situatsioonid, kus kaitset on vaja anda. sealhulgas ka olukordades, kus pagulased on äh, kauem kui kümme aastat jäänud, äh, kümneks aastaks jäänud pagulaslaagritesse meie meelest peaks see määrus olema natukene läbipaistvam ja võib-olla ka natukene paremini struktureeritud. ÜRO inimõiguste voliniku raamistiku alt ei, ei saa siit ka tõmmata paralleele, nii nagu ka teiste äh, praegu kasutusel olevate süsteemide vahel. sponsorlus ei ole mitte mingisugune ümberasustamise skeem, see on lihtsalt äh, skeemide rahastamise viis, see on viis, kuidas kodanikuühiskond või teised organisatsioonid hakkaksid panustama. kolmas punkt, meie jaoks oluline, on see, et ümberasustamise kõlbulikkustingimused eh, ei vasta praegu ÜRO kriteeriumidega, nii nagu need on käsiraamatus eh, kirjas see raamistik seab juhuslikke ja ebaproportsionaalseid kriteeriumeid, millele peavad siis äh, pagulased vastama selleks, et oleks võimalik nende ümberasustamine. ja me peame oluliseks ka seda, et tuleb äh, ette võtta samme selleks, et äh, tagada pagulaste ümberasustamise planeerimine. tuleksin tagasi veel mõningate punktide juurde nüüd, eh, nüüd eh, sellised küsimused nagu, kust ümberasustamine peaks toimuma, kõik asjad, mis on seotud rändehalduse eesmärkidega, olgu selleks ümberasustamine või teised poliitikad, nii nagu ka UNHCR-i esindaja ütles, ümberasustamine ei ole selleks loodud, see on solidaarsuse instrument, sellega kaitstakse haavatavamaid ja kui me selle nüüd äh, mida, millekski muuks kujundaksime, siis oleks see suur samm. Äh, ja enam ei saa me rääkida siin äh, haavatavate pagulaste kaitsest ja sellise lahenduse pakkumisest, mis, mis kajas püsima jääks olukordades, kus inimesed on jäänud pagulaslaagritesse aastateks, on jäänud tegelikult välja ettepanekust komisjon räägib nendest liikmesriikidest, mis on rändekoridori ääres, aga mida teha näiteks kongolastega või suure järvistu piirkonnast tulnud inimestega. ja mina arvan, et äh, ümberasustamise see on kõige olulisem see, et see humanitaaraspekt jääks alles ja, ja see peab jätkuvalt äh, ainult puudutama neid inimesi, kes on kõige haavatavamad nüüd paari sõnaga ümberasustamisraamistiku eesmärkidest. ega need eesmärgid ei olegi väga selged. meie tervitaksime seda, kui eh, kaitsevajaduse eh, rahuldamise definitsioon ja pikaajalisemad strateegiad oleksid kirjas eesmärkide seas, et me teaksime, mis on Euroopa ambitsiooniks järgneval perioodil sest et me teame, et määrus annab ju raamistiku Euroopa poliitikatele järgmiseks kümneks-viieteistkümneks aastaks ja meie visioon peab olema selline, mis ei keskendu mitte ainult hetkeolukorrale, näiteks kokkuleppele Türgiga, vaid äh, seab äh, pilgud siiski, sulab pilgud pikemasse tulevikku. siis artikkel seitse eesmärknumbrid oleks, sihtmärgid peaks, sihtsa arvud peaksid olema paigas, mitte maksimumarvud ja meil on vaja ka Euroopa Liidu äh, määruses kin-, kindlasti tuua välja need määrad. meie kodanikuühiskondadena arvame, et Euroopa Liit võiks võtta vähemalt kakskümmend viis protsenti maailma tasandil ümber asustatud inimestest, äh, ükskõik kes siis neil, kes need inimesed on ümber asustanud, milline institutsioon võib-olla see jah ei peaks olema sees artiklites, vaid see võiks olla üks teie eesmärkidest ja läbipaistvuse huvides äh, tahaksime me, et see määrus tooks välja konkreetsed programmid ja projektid, mis sinna määruse alla lähevad. kuivõrd see määrus puudutab nii ümberasustamist, mis on nii selles mõttes traditsiooniline, millega tegeleb ÜRO ja teised äh, ähm, sisserände legaalsed võimalused, näiteks nagu äh, ümberasustamine humanitaareesmärkidel, siis see peaks olema välja toodud selgelt äh, määruses ja ka artiklites tuleks see selgelt lahti kirjutada, et me täpselt teaksime, millest tegelikult käib jutt. ja nüüd äh, siis äh, ümberasustamiskõlblikkus, artikkel viis määrusest toob välja need pagulaste kategooriad, kes siis äh, keda võib ümber asustada, aga see ei vasta täpselt äh, ÜRO inimõiguste volinike kategooriatele, näiteks äh, inimeste kategooria, kellel ei ole alternatiivseid äh, lahendusi, kes ei saa minna koju või keda ei saa integreerida seal, kus nad parasjagu on, need inimesed jäävad välja määrusest ja seega ei ole üldse selge, kas nende inimeste jaoks ümberasustamine oleks võimalik meie tahaksime, et see oleks konkreetselt ka välja öeldud. määruses räägitakse inimesest ka, kellest on sotsiaalmajanduslikus mõttes ebasoodsas olukorras, see on uus kategooria, mis on sisse toodud Türgi üks-ühele lahenduses ja meie arvame, et tegelikult äh, peaks siin ikkagi kehtima vastuvõtukriteeriumid, mis on äh, paika pandud UNHCR-i poolt. ja nagu minu kolleeg eeskõneleja ka ütles, tahaksime meie tagada selle, et äh, UN, et kasutatakse ÜRO kriteeriumeid ka siis, kui see on ainus viis, kuidas, kui ümberasustamine on see, mis on, on ainus viis, kuidas inimesi, peresid koondada. perede taasühildamise definitsioon on ka, äh, ei ole siin sama, mida on kasutanud ÜRO äh, ja teised organisatsioonid kahe tuhande kolmanda aasta nõukogu direktiiv perede ümberasustamise kohta ütleb selgelt, et pere põhiliikmed peavad saama taas Äh, kokku ja praegused definitsioonid seda ei tunnusta ÜRO raamistik. perede taasühildamine on juba seadusandluses Euroopa tasandil kirjas ja tuleks siin kasutada ÜRA, ÜRO raamistikku, kui tekivad teistsugused juhtumid. ja seega me teeme ettepaneku, et artikkel viis B kahte tuuakse sisse, et neid inimesi on võimalik ümber asustada perede ühildamise äh, et lidial, kui see ei ole võimalik muude juri-, muude kana-, muud, muid kanaleid pidi. ja nüüd rahaline abi. ettepanek näeb ette, et ümberasustamine ainult prioriteet äh, piirkondades, mis pannakse paika igal aastal, saab AMIFi fondist toetust see puudutab siis nii äh, traditsioonilist ümberasustamist kui ka teisi ümberasustamise viise, see ilmselt heidutab liikmesriike ja nad ei kasuta enam siis praeguseid riiklikke kavasid, mis peaks olema senise ümberasustamise traditsiooni aluseks Euroopas. rahalisi vahendeid tuleks kasutada paindlikult selleks, et nii palju inimesi kui võimalik saaks ümber asustatud, vaatamata sellele, kas need inimesed on prioriteetpiirkonnas või ei see puudutab eriti neid pagulasi, kellel on vaja äh, hädasti kaitset ja erakorralist ümberasustamist. ja me teeme ettepaneku jääda kahefaasilise lähenemise juurde, mida praegune AMIF äh, rahastuga ette näeb. kümme tuhat iga ümberasustatud liikmesriigi kohta ja kui tegemist on prioriteetkategooriates kuuluvate inimestega, kuus tuhat äh, eurot inimese kohta, kes jäävad sellest kategooriast välja, prioriteetkategooriast, see oli vähemalt varem nii, me ei ole veel oma seisukohta välja kujundanud, aga kui me sellise süsteemi juurde jääksime, siis ilmselt nii palju inimesi kui võimalik äh, oleks võimalik vastu ka võtta. ja siis ei ole määruses kirjas, kuidas äh, kiireloomulist pakilisemate ja hädaolukordade puhul äh, Euroopa Liit kavatseb äh, käituda. ja ümberasustamine, me tahaksime rõhutada, päästab elusid ja Euroopa ümberasustamise läbi võiks ainult niimoodi kõige suurema panuse anda, kui nad sellest äh, lähtuvad. ja nüüd need kategooriad, kes praegu on määruse alla justkui läinud äh, ja seni olen näinud. Need inimesed, kelle ühe liikmesriik on tagasi saatnud, enam ei ole mm, siis, nemad enam, neid enam ümber ei asustata. ja valitsused äh, saavad välja valida, kelle nad võtavad. on erinevaid põhjuseid, miks liikmesriik võib inimese tagasi saata, näiteks äh, pagulasel on terviserike, mille eest valitsus ei taha maksta valitsused ei taha näiteks aga ka suurte, suuri peresid vastu võtta, sest nad ei taha neile elu, elamist osta. ja on ka terve rida teisi inimesi, kes ilmselt võib-olla niimoodi jääksid kõrvale eh, liikmesriikide otsuste tõttu. see oleks ebaõiglane pagulaste suhtes, eh, sest et neilt võetakse ära ümberasustamise õigus lihtsalt sellepärast, et üh-, ükskord nende ümberasustamistaotlus lükati tagasi meile meeldis äh, ka see, äh, mida ütles ähm, härra Sedrak äh, siin enne, et uus süsteem peaks vastama vanadele menetlustele. kui hakatakse praegust menetluskorda muutma, nii nagu määrus ette näeb, oleks see väga-väga suur määrus. identifitseerimine viiakse nüüd läbi liikmesriikide poolt, mitte enam UNHCR-i poolt liikmesriikidest saavad lihtsalt operatiivjõud, mis tegeleb ümberasustamise kõikide aspektidega. mis puudutab nüüd äh, isiku tunnusta, tunnista-, ja äh, edasisaatmist, äh, lisaks sellele peab liikmesriik ka kõik ülejäänud etapid läbi vaatama. võttes arvesse pikaajalisi kogemusi liikmesriikide tasandil tundub mulle, et äh, selle määrusega hakatakse lihtsalt äh, vormiliselt äh, siis ka jõustama neid sätteid, mis on Türgi kokkuleppes kirjas. nüüd kiirendatud menetluskord, sellest juba räägiti, ja kiireloomulised ümberasustamised hädaolukordades, see on minu meelest väga tähtis, sellest ka räägiti, aga ma räägiksin ka vastuvõtust ja integratsioonist natukene kui eesmärgiks on luua ühtne vastuvõtusüsteem kogu Euroopa Liidu jaoks, siis peab äh, liikmesriik äh, kaalum-, liikmesriigid kaaluma ka seda, millised on enne need meetmed, mis tuleb lahku, läbi viia enne inimeste lahkumist enda koduriigist, tuleb tagada see, et inimeste ümberasustamine on korralikult ette valmistatud, ette valmistatud ka riik, kes need inimesed vastu võtab tegelikult direktiiv keskendub ainult nendele menetlustele, mis viiakse läbi enne ümberasustamist, aga räägitakse vähe sellest, mis saab äh, hiljem. karistatakse neid liikmesriike, nagu karistatakse neid pagulasi, kes paremate võimaluste otsimise nimel liiguvad ühest liikmesriigist teise. ei räägita tegelikult äh, tegelikest põhjuseks, miks ümberasustamine tihti, et seda ei saa, et miks ümberasustamist ei saada edu Euroopa ümberasustamise skeemi edukuse huvides me teeksime ettepaneku, et liikmesriikidele seataks kohustus vastuvõtu integratsiooniprogrammide vastuvõtmise osas, mis peavad keht-, keskenduma pagulaste huvidele, seda tuleb koostöös kõikide poliitiliste tasandite ja haldusstruktuuridega teha. ümberasustamine on partnerlus, see eeldab koostööd ÜRO, UNHCR-i liikmesriikide ja kodanikuühiskonna vahel kodanikuühiskond on äh, valmis täielikuks koostööks kõikide huvipooltega selleks, et ümberasustamine Euroopas kujuneks edukaks. suur tänu, et andsite mulle võimaluse siin täna oma seisukohti jagada. suur tänu, proua Hööki, järgmisena saab sõna Oskar Ekblat Rootsi migratsiooniametist, äh, kes annab ülevaate Rootsi Äh, riiklikust programmist, äh, nii et palun kümme-viisteist minutit, härra Ekblad. Thank you very much, chair um.... suur tänu, suur tänu, proua Björk, et kutsusite minugi siia, et ma räägiksin ka sellest teemast, võib-olla see ei lähe päris kokku mm, sellega, mis eelkõnelejad rääkisid, kes kommenteerisid äh, raamistikku. mina pigem räägiksin meie kogemusest, kuna ma töötan Rändeametis nüüd juba seitsekümmend aastat on meil olnud selline ümberasustamiskava ja toiminud ja me arvame, et üsna edukalt. aga me mõistame, et on ka teisi viisi, kuidas ümberasustamist korraldada ja mitmesuguseid meetmeid ja tegevuspraktikaid, mis võivad osutuda vägagi edukaks tahaks öelda, et ümberasustamine on väga töömahukas. E, mitte niivõrd ressursimahukas, aga väga palju tööd tuleb teha, protsess ise nõuab tohutult head koordineerimist ja ka kogemusi selleks, et süsteem toimiks vähemasti kümme partnerit on meil e, kaasatud, et üks inimene ümber asustada Rootsi, kui ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet on see, kes on ta teele pannud. ma olen juba kolmkümmend aastat sellega tegelenud, nii et saan rääkida oma kogemustest ka. siin on need põhielemendid äh, meie kavas. Te näete üks tuhat üheksasada isikut sel aastal ja järgmisel aastal kolm tuhat nelisada me ootame ümberasutamiseks ja valitsus ütles, et et viis tuhat on isikute arv aastal kaks tuhat kaheksateist, nii et eh, selline hüpe. Eh, ja see aasta oli rekordiline varjupaiga taotlejate arv, sada kuuskümmend kolm tuhat möödunud aastal oli selliseid isikuid. ümberasustamine Rootsis toimub eh, ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti vajaduste hindamise alusel, selle juurde tulen tagasi ja see on väga tähtis. see on täielikult nüüd kooskõlas eh, tavapärase varjupaigasüsteemi ja kaitsesüsteemiga Rootsis. Eh, nüüd on meil uued eeskirjad varjupaigataotlejatele suvel tulema, suvest, kes saavad nüüd ajutise kaitse ja ümberasustamine on pagulastele, kes tulevad Rootsi, alaliseks lahenduseks ma lihtsalt äh, räägin mõnedest peamistest aspektist meie programmis. meilgi on väljakutseid, tulen nende juurde ka hiljem, aga kõigepealt meie kava tugineb usaldusväärsusel ja järjepidevusel. meil on viiekümnendast aastast peale iga-aastased kvoodid ja üldsus toetab neid see on väga usaldusväärne instrument ka eh, pagulaste ülemvoliniku ametile ja samuti ka kohalikele omavalitsustele, sest me teame, et eh, see logistika <clears throat> ja meie operatsioonid on midagi, millele nad saavad tugineda ja niimoodi välja töötada omaenda oskusteadmised selle põhjal. ja eh, see on ka, annab kindlustunde nendele pagulastele, kes saavad alalise kaitse. meie amet äh, on, tegutseb valitsuse juhtnööride kohaselt ja meie töö tugineb äh, pea sajaprotsendiliselt UNHCR-i vajaduste analüüsile. Ehm, ja see ülemaailmne ümberasustamise dokument, mis ÜRO-lt igal aastal tuleb, on meie töös aluseks. nüüd äh, järgmine kava meil sünnib kaks tuhat seitseteist ja see vajadusanalüüs ÜRO-lt on väga tähtis just äh, äh, jaotamiseks üldisena, aga ka iga konkreetse juhtumi, juhtumi jaoks tähtis me ei suuda ju üksi individuaalselt Äh, otsustada iga pagulase puhul, kes on äh, ümberasustamiskõlbulik ja kes mitte. Äh, meil tänu sellele, et ÜRO on selle töö ära teinud, ei pea süvenema ja ei pea intervjueerima sugulasi, <clears throat> tuttavaid. meie jaoks on ÜRO ameti roll ülioluline, ta on võtnud selle <clears throat> vajaduse meilt ära ja me hindame seda kõrgelt jah, meie ümberasustamiskava on geograafiliselt mitmekesine. me oma rolli oleme täitnud kõikidel mandritel. ja praegu loomulikult äh, Süüria on meil sihikul. Vii-, pooled tulevad Süüriast, aga äh, aga ka Afganistan, Iraan somaallaste olukord Keenias, Ida-Sudaanist äh, tulijad, äh, eritrealased, nendel on vähem tähelepanu üldsus pööranud minu arvates. nii et äh, me ühelt poolt need akuutsed olukorrad hoiame siikul ja teisalt jälle väga pikale veninud ähm, pagulasstaatus on ka meil südamel meil on ka hädaolukordaks eh, kvoodid ette nähtud, viiskümmend oli sel aastal, järgmisel aastal see suureneb. see tähendab seda, et me anname isikutele individuaalselt kaitse, kes eh, on suures ohus, näiteks dissidendid, kes kardavad tagakiusamist, eh, samuti väga haiged inimesed, kes sureksid vastasel korral. kui nad ümber asuda ei saa, need, kellel on eh, hirm, et nad võidakse saada tagasi eh, koduriiki, kus neid ootab piinamine, vanglakaristus või surmanuhtlus. Need on need isikud, keda me saame aidata mõnikord aga me ei suuda kuni lõpuni välja minna, sest äh, aega napib. see on see miinuspool meie tööl. meil on mittediskrimineeriv vali, väljavalimise süsteem, eeskirjad, mida me kohaldame, äh, tuginevad kvalifitseerumise direktiivile ja on üle võetud Rootsi õigusesse. meil on välismaalaste seadus ka täiendava kaitse eh, seadus, aga need on ainult ühed aspektid isikute puhul, kelle me vastu võtame ümberasustamiseks. meil ei ole spetsiifilisi rühmi, eh, loomulikult geograafiline eh, jagamine on üks, mida ÜRO meilt soovib. me ei koonda tähelepanu usule ega etnilisele ega soolisele aspektile meil on väga äh, paindlik instrument. me oleme ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametiga väga tihedat koostööd teinud ja kohandanud ennast nende vajadustele ja need võivad aasta jooksul muutuda ja see on väga tähtis äh, aru saada, sest meie valitsuses äh, ju töötame fiskaalaasta raames, aga pagulaspõgenike olukord väga muutub aasta jooksul ja tähtis on siis ka, et keskpunkt muutuks Liibüa kaks tuhat üksteist, nüüd on Süüria ja samuti pagulased Süüria sees vajavad meie toetust, Kesk-Aafrika Vabariik ja paljud-paljud teised vajavad abi. meil on kohalikud omavalitsused, kes on väga paindlikud ja saavad vastu võtta ka teisi isikuid kui need, kes nad on planeerinud. me ka mitte alati ei kasuta väl- ja valimiseks missiooni kohale saatmist, vaid tugineme toimikutele, mis on ÜRO amet koostanud. ja meil on ka väga tubli julgeoleku meeskond kes eh, suudab paari päevaga peatada need juhtumid, mis eh, ei tohiks, eh, mida ei tohiks aktsepteerida. eelarve, see on midagi, mis väga paljudele huvi pakub. jah, öeldakse tihtipeale, et väga ressursimahukas on ümberasutamine, te näete sinine on äh, see, mis puudutab ümberasustamise kulu Rootsis. see on grant, mis antakse kohalike omavalitsustele, kui neile saabuvad varjupaigataotlejad. see on helesinine, tumesinine on täiendav kulu, see on siis personalivajadus ja logistika. Äh, et vaja minna IOM-i koha peale, äh, tuua pagulased Rootsi ja nii edasi. ja lõpetuseks väljakutsetest jah, eluase on suureks väljakutseks Rootsis, ma usun seda kõikjal. sest väga palju inimesi on tulemas järgmisel aastal, mis tähendab, et elupaik on midagi, mis meile tõesti raskusi valmistab. tähtis on, et me leiaksime uued ja innovaatilised viisid eh, koos kohalike omavalitsustega. aga see on jah, raske. nüüd eh, logistika väljasõiduload eh, ka on probleemiks mõnikord on väga raske siin. ja rändeamet on meie, rändeorganisatsioon on meie peamine partner ja väga suured ressursid on nende käsutuses. nüüd kultuuriline orientatsioon, see on midagi, mis on väga tähtis isikutel, nad peavad teadma, millises ühiskonnas nad nüüd hakkavad elama, mida oodata sealt. Nad jah, Äh, ei ole palju õppinud teel meile, meie kohta, nii et meil on isikud, äh, kes seda informatsiooni jagavad. ja ma usun, et väga paljud äh, jah, peavad selle peale mõtlema, see on selline pehmem meede, aga väga tähtis. jah, ja jälle julgeolek ja välistamine, see on väga tähtis, et me oleksime valvel aga meie julgeolekuasutused eh, analüüsivad, kellega on tegemist ja väga hästi juba ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet filtreerib välja ohud meie julgeolekule. Eh, nii et see, mis tuleb ÜRO kaudu, on üsna turvaline voog pagulastest. ja võib-olla Rootsi ei ole kõige parem eh, riik, keda tuua näiteks Äh, koostöö kohta vabaühendustega. meil on äh, väga tugevad riiklikud äh, monopoolsed struktuurid, me just saame õppida teistelt riikidelt, et kuidas koha peal piirkonna tasandil teha paremini koostööd diasporaga kohal oma, kohalikel omavalitsustel. ja me oleme väga palju teinud ka mitmepoolset koostööd, et suutlikkust tugevdada erinevates riikides ja praegu äh, meil on üks projekt, mis vaatab, kuidas teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega valmisolekut, operatiivvalmisolekut suurendada Euroopa Liidu liikmesriikides eh, ümberasustamise vallas. ja me toetame ka eh, hädaolukorras ümberasustanuid eh, ja ka toetame uusi, uusi riike väljaspool Euroopa Liitu, kes tahaksid hakata võtma põgenikke vastu, nii et rahaliselt toetame neid, aga ka oskusteabega. Giving... suur tänu, et andsite ülevaate selle kohta, mis toimub Rootsis ja nüüd IOM-i hinnang selle kohta, kuidas on lood meie raamistikuga, kümme minutit ja pärast seda arutelu ma tean, et mõned kolleegid tahavad küsimusi esitada meie külalistele. nii et võib-olla nüüd IOM-i kolleeg kümme minutit teilt. Caseda, please go ahead, thank you. Peeter Caseda yeah.. Um, since aitäh, härra esimees. kuna suurem osa aspekte on juba eelkõnelejate poolt välja toodud, siis lihtsalt kordan mõningad nendest üle meie arvates see ümberpaigutamise raamistik Euroopa Liidu poolt on tervitatav, me oleme juba mõnda aega soovinud seda, et see äh, pandaks paika täienduseks liikmesriikide programmidele. ning äh, see tooks ka natukene kiireloomulisemat tegevust Euroopa Liidu ümberasustamist äh, valdkonda ning äh, taastaks põgenike inimväärikuse. seega tervitame seda, aga nagu meie äh, ÜRO kolleeg näiteks, äh, sooviksime meiegi mõningad valdkonnad välja tuua, kus on parandamisvõimalust. saatsime slaidid ka raportöörile ja variraportöörile, võime teile kõigile need edasi saata. mis puudutab tingimuslikkust, siis me tervitame mitmeid äh, aspekte siin äh, ettepanekus, näiteks äh, menetluskord saabumise hetkel ja nii edasi, siis perede taasühendamise puhul tunneme me jällegi muret selle üle, et see geograafiliste prioriteetide aspekt võib ohustada seda põhimõtet, mis on öö, üks väheseid humanitaarseid instrumente meie kasutuses. ümberasustamine puudutab ju ainult väga väikest osa kõige haavatavamatest inimestest. teiseks, see ümberasustatavate inimeste hulk olemasolevate programmide ning uue raamistiku vahelisi seoseid võiks parandada vast äh, see, et ei juhtuks, et üks hakkab takistama teist. tuleb tagada, et äh, numbrid oleks ka usaldusväärsed ning mõistlikud äh, eh, ning tõesti alternatiiviks ohtlikele rändeteedele siin räägitakse ainult ka järk-järgulisest äh, töö äh, tõhustamisest, aga samas ei mainita, milline saab olema see mõistlik hulk äh, inimesi, keda ümber asustatakse. mis puudutab iga-aastaseid kvoote, siis äh, siin tuleb tunnistada, et pikema perspektiivi mõju sellel ettepanekul ei ole päris kindel ning ka kol-, kolmandatel osapooltel on teatud ebakindlus sellega seoses kolmandaks, mis puudutab sekundaarset liikumist Euroopa Liidu sees. me arvame, et siin on seos öö, see seos erinevate programmide ja uue raamistiku vahel võib aidata selle vastu, aga ainult siis, et et subsidiaarse kaitse saanud inimesed ning ning põgenikud, nende õigused on ühtlustatud, äh, nii saab äh, vähendada erinevusi liikmesriikide varjupaigasüsteemide ja õiguste vahel. kui antakse ühised õigused, äh, siis saavad ümberasustatud inimesed kasu ka nendest integratsiooniprogrammidest. nüüd neljandaks. integratsioon. see on parim võimalus vältida sekundaarset liikumist, mis on, see on selline kõrvalmõju tegelikult, sest integratsioon on ju peamine eesmärk äh, sellistel humanitaarprogrammidel. seega õhutame liikmesriiki, riik, riike kasutama seda uut raamistikku selleks, et tugevdada ka integratsioonisüsteeme seda näitas hästi ka meie Rootsi kolleeg. see on äh, kallis ning selleks on vaja ka investeeringuid. see kümme tuhat eurot äh, ühekordse maksena on see, mis ta on, see, sellega võib katta tegutsemiskulusid, aga see ei ole seotud ju pikema perspektiivi tegevusega. selleks on vaja eraldi struktuure. nagu Rootsi ka ütles, siis äh, Äh, traumeeritud peredele ümberasustamisvõimaluse pakkumine, äh, siin on oluline ka tegutseda juba rände algfaasis, mis on väga oluline äh, ning samuti tuleb lühendada menetlusaega, mina soovitaksin, et see oleks kolm päeva ning, ning samuti tuleks äh, leevendada seda olukorda, kui viimasel hetkel äh, öeldakse põgenikule ei. mis puudutab öö, äh, ümberasustamiseks õigust ja seda, mida kolleegid juba ütlesid. võib näha, et suur hulk sisepõgenikke ja teisi inimesi, kes on lõksus omaenda riigis, ka nemad vajavad rahvusvahelist kaitset. ja ümberasustamine võib olla üks võimalusi. riigid nagu näiteks USA ja Kanada on sellist lähenemist varemgi kasutanud. see ei ole midagi uut, aga erinevalt põgenike raamistikust, siis sisepõgenike tuvastamine ümberasustamiseks ei ole väga hea praegusel hetkel ning on vaja ka meetmeid tagamaks äh, mittediskrimineerimist. sageli on ümberasustamine just kõige parem lahendus selliste inimeste aitamiseks ning kui sisepõgenikel on õigus ümberasustamiseks, siis äh, tuleb seada ka prioriteediks just haavatavamad inimesed, äh, võttes arvesse ka ÜRO Põgenikeameti iga-aastaseid aruandeid. siis mis puudutab kriteeriume valiku puhul, siis tuleb arvesse võtta humanitaarpõhimõtteid, samuti soovime, et välja võetakse ähm, kriteerium, et neile ei anta seda õigust äh, nendele inimestele, kes on ebaseaduslikult sisenenud Euroopa Liitu. ja lõpetuseks, mis puudutab äh, konsultatsiooni ja koordineerimismehhanismi tervitame asjaolu, et meie organisatsiooni kutsuti ka kõrgetasemelisse komiteesse. me paluksime, et kõiki asjaomaseid pooli, pooltega konsulteeritaks õigeaegselt, et me saaksime edastada ka oma aastate pikkust kogemust. meil on seda kogemust juba kuuskümmend viis aastat näiteks leiame ka, et see kolmepoolne koordinatsioonimehhanism ähm, päritoluriigi, ÜRO ning sihtriigi võimude ja äh, vabaühenduste vahel on oluline, äh, sellele ei tuleks paralleelseid struktuure luua. suur tänu, et te kutsusite meid siia kommentaarideks tervitan veel kord seda väga olulist ettepanekut ümberasustamise raamistiku kohta, me kindlasti toetame teid ka tulevikus, aitäh! suur tänu, härra Kessada! ka selle eest, et lühidalt rääkisite. nüüd on saadikutel võimalus küsimusi esitada, ma olin raportöör seega tema saab esimesena sõna. palun andke juba öö, märku, kas te soovite sõna, ma tean, et variraportöörid on kohal. kaks saadikut veel on märku andnud. proua Vinberg, Juudit. kas keegi veel soovib sõna? proua Stevens Hartelijk bedankt. Äh, beste kollegas. aitäh. kolleegid, ma räägin hollandi keeles. aitäh teie teadmiste ja huvitavate kommentaaride eest. mul on ÜRO Põgenikeameti esindajale paar küsimust, aga kõigepealt tahaksin öelda, et ma toetan praeguse eelnõu ettepa- äh,, sisu. sest äh, see ei ole liigselt sekkuv, Euroopa Liit äh, koondaks kõiki oma humanitaartegevusi kui kolmas riik takistab inimestel lahkumast, nagu näiteks Türgi puhul nii on. viimasel variraportööride kohtumisel öö, öö, rääkisite, edastasite te meile ka olulist infot. mul on nüüd paar küsimust. ÜRO-s töötatakse punktisüsteemi põhiselt mis puudutab haavatavamaid äh, inimesi. ma olen aru saanud, et see raamistik toob välja kaks uut kategooriat, majanduspõgenikud ning äh, laiem pere definitsioon. mida ÜRO pagulasamet nendest lisandustest arvab ning milline võiks olla nende praktiline mõju, kui me räägime igapäevasest taotluste läbivaatmisest? aitäh kõikidele. Much um,, I haven't heard any one of you say. aitäh, ma ei kuulnud, et keegi eh, veel oleks öelnud, et et praegune koostööraamistik Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel oleks hea. võib-olla eh, ma mõistsin teid valesti, aga minu arvates on see väga ohtlik eh, tee, kus Euroopa Liit praegu liigub. paar küsimust kas keegi teist arvab, et see ettepanek potentsiaalselt võiks suurendada ümberasustatud inimeste hulka Euroopa Liidu, liitu? mida te arvate, kas sellel on ka mingisugune positiivne tagajärg? mis puudutab rahastamist, siis viimane kõneleja midagi ka mainis selle kohta, kas teil on kogemusi selle kohta, et rahastamine võiks olla positiivne äh, stiimul, me kõik teame, et kulud nende inimestega seoses on palju suuremad kui see stimuleeriv rahasumma. ehk siis kas teie kogemused näitavad, et sellest võib kasu olla? ja siis küsimus Rootsi kõnelejale. Te selgitasite hästi, et e, ümberasustamine on öö, e, mitte niivõrd ressursi, kuivõrd töömahukas. meie progressiivse poole pealt siin parlamendis arvame, et kui näiteks kakssada kuni kakssada viiskümmend tuhat inimest Euroopa Liidus ümber asustatakse selle raamistiku öö, all, siis võttes arvesse, et teie riik on sellega tegelenud juba nii kaua aega ja vaada-, kui vaadata ka teisi sarnaseid riike, et kas Euroopa Liit suudab seda saavutada või oleme me natuke liiga ambitsioonikad? ma loodan, et mitte, loodetavasti me saame see, sellega hakkama, me tahaksime teada, kuidas. viimane küsimus, selge on loomulikult, et ÜRO pagulasamet mängib võtmerolli üle maailma, aga on ka kohti, nagu näiteks Türgi, kus pagulasamet ei ole see organisatsioon, mis registreerib Süüria põgenikke, vaid ainult Iraagi, Afgaani ja teisi põgenikke, keda on palju vähem kas ÜRO pagulasamet on iga kord vajalik instituut, institutsioon või saab vahel ümber asustada kuidagi teisiti, me loomulikult mõistame, et vajalik on öö, üle vaadata öö, need vajadused, mis põhinevad ÜRO standarditel. aitäh, Kati! ma äh, annan veel ka Imogenile sõna äh, äh, sest ka tema andis märku, et tema soovib esitada küsimusi ning järgmisena proua Sargentini. aitäh! mina muretsen selle ettepaneku pärast. ma pole päris kindel, kas see tähendab, et selle tulemusena rohkem inimesi Euroopa Liidus ümber asustatakse ning ma tahaksin teada, mida teie arvate. minu arvates tuleb tagada, et meil on seaduslikud teed Euroopa Liitu keegi siin mainis, et me peaksime vastu võtma kakskümmend viis protsenti iga aasta nendest inimestest, keda on vaja ümber asustada. kas te arvate, et see ettepanek toob kaasa numbrite suurenemise? mida te arvate meie standardite harmoneerimisest? võttes arvesse ka liikmesriikide lähenemist. üks harmoneerimisaspekt, mille üle ma muretsen, on see ettepanek, et kui öeldakse ei äh, kandidaadile üm-, ümberasumise puhul, siis ei pea teisi liikmesriike teavitama põhjustest. võib-olla ÜRO pagelusamet peaks ka seda kaaluma, et siis võib-olla leida mingisugused muud öö, sihtkohad sellistele inimestele, igatahes mida te sellest aspektist arvate, aitäh! suur tänu, Julis! proua Vinberg Okay. suur tänu, härra esimees ja ma tahaksin tänada kõiki paneelis osalenuid äh, meiega infot jagamist. alguses tahaksin ma öelda, et mina olen uhke selle üle, et äh, Rootsil on õnnestunud äh, nii hästi see ümberasustamise kava ja minu meelest on väga positiivne, et meie koostöö UNHCR-iga sujub, me tõesti aitame neid inimesi, kes on sunnitud pagema. see on positiivne. aga natukene tekitab minus küsimusi see, et Euroopa Liit käivitab äh, uue raamistiku ja kava ja Euroopa reeglid selle kohta, kuidas Euroopa asustamine välja peaks nägema äh, leiutatakse nüüd uuesti. mina loodan, et rajatakse selles töös siseriiklikele raamistikele. tuleks ju kuidagi neid omavahel tasakaalustada ja on ju nii? ja mis eesmärgiks on? ja kui iga pagulase kohta, kes ümber asustatakse, antakse kümme tuhat eurot, siis loodetavasti äh, mõned liikmesriigid jah, avavad oma piirid, aga teisalt ähm, tekib küsimus selle kohta, et äh, kas äh, meil ei ole vaja mitte lisapersonali selle ümberasustamise organiseerimiseks ja haldamiseks, kas sellele on mõeldud, et kui palju siis vaja on inimesi tööle võtta? ja üks sõna kriteeriumite kohta ka, kui ma vaatan neid kriteeriumeid, äh, siis selgelt tulevad välja sellest see, et prioriteediks on naised, lapsed, tagakiusatud, aga samas öeldakse, et inimesed, kes on sotsiaalmajanduslikult haavatavas olukorras, mis asja see tähendab? kuidas seda eh, defineeritakse, sest inimesed ju, kes pagulaslaagris elavad, on põhimõtteliselt kõik sotsiaalmajanduslikus mõttes eh, raskes olukorras. mis teie arvate? kuidas seda defineeritakse ja kui ümberasustamisest ka räägitakse, kas teie olete mõelnud äh, Äh, seda, et hakatakse inimesi tooma ära Itaaliast ja Kreekast. kas, kas need inimesed on samuti prioriteetide nimekirjas? Rootsis äh, sujub koostöö väga hästi paljude liikmesriikidega, kas eesmärgiks on praegu aidata siin peaasjalikult Itaaliat ja Kreekat? I was actually thinking we should um, maybe also take the commission. jah, äh, võib-olla võiksime me sõna anda mingil hetkel ka komisjonile, mis te arvate? mingil hetkel kindlasti siis. kas on veel mõni saadik, kes sooviks sõna? tundub, et kõik on sõna saanud. kas komisjon tahaks midagi öelda? Ehm, vabandust, vabaühendused veel ehm, saavad sõna. suur tänu kõikidele kõnelejatele väga huvitavate sõnavõttude eest, suur tänu Petrale ja ICMC-le, kes on teinud äh, nii suure töö ära selle ühise avalduse osas ja mul on väga hea meel, et te annate täna võimaluse ka meile siit äh, publiku seas sõna võtta äh, IRC, IRC rahvusvaheline mm, päästekomitee eh, on käivitanud väga palju operatsioone rahvusvahelisel tasandil, kuid ka meil on ümberasustamise kava, toetame umbes kümmet tuhandet pagulast igal aastal nende teel ümberasustamisele ja integratsioonile. me oleme kaua rääkinud sellest, et Euroopal peaks olema Euroopa-ülene ümberasustamise skeem, see oleks võimalus Euroopale kui rikkale piirkonnale ja suurele humanitaarabi andjale oma kohustusi rahvusvahelisel tasandil täita. kuid nagu ka teised vabaühendused, muretseme ka meie selle pärast, et eh, see skeem võib-olla tekitab uusi piiranguid, ta peaks hoopis väärtust tooma juurde mitte äh, takistusi tõstma ei peaks panema piiri spontaansetele tulijatele või asendama kõik teised legaalsed koridorid, nii nagu proua Piiri ütles, meie jaoks on samuti väga oluline, et see ümberasustamise kava viiks selleni, et pagulaste arv, kes ümber asustatakse Euroopasse, tõuseb. ja et tulemuseks ei ole see, et pannakse mingisugused laed nendele arvudele ja see võiks tekitada tõsist muri, muret. rahvusvaheline päästekomitee on äh, nõudnud seda, et eh, miinimum sada nelikümmend viis tuhat inimest toodakse Euroopas järgnevatel aastatel sada kaheksa tuhat aasta kohta. Eh, meie meelest on eh, see täiesti õiglane ja võime selgitada ka täpsemalt seda, kuidas me nende arvudeni jõudsime, aga siin olemegi tegelikult juba oma ka dokumendid välja pannud laua peale, võite kaasa võtta, kus on kõik ära selgitatud. mõned küsimused ka paneelis osalejatele kõigepealt eh, selleks, et eh, kaitsta ümberasustamise humanitaarset iseloomu, on oluline see, et eh, formaalne roll antakse humanitaarorganisatsioonidele ja Euroopa Parlamendile, mitte ainult selle raamistiku koostamisel, vaid ka iga-aastases kavas ja selle rakendamises ja ka seires. ja kas te tahaksite jagada meiega seisukohti selle kohta, kuidas seda oleks võimalik kõige paremini saavutada ja eriti, mis puudutab delegeeritud õigusakte ja kõrgetasemelise ümberasustamise komitee äh, liikmeskonna kontekstis ja järgmisena tahaksime teada, millised on teie seisukohad integratsiooni kohta. üks äh, valdkondi, kus Euroopal on kindlasti lisandväärtust anda, on koordineerida ümberasustatud inimeste integratsiooni. siin on väga suur äh, vajadus selle järgi, kas Euroopa peaks äh, seadma kohustuslikud enne lahkumist ja pärast kohalejõudmist integratsioonimeetmed ja kas Euroopa roll võiks olla ka miinimumstandardite sissetoomine integratsioonis ja nende indikaatorite seire? suur tänu, Imogen. nüüd annaksin aga siis sõna meie paneeli liikmetele vastuseks. võtame samas nimekirjas, kui te sõna võtsite ja pärast seda siis saab sõna proua Björk, siis no vabandust, kokkuvõtteks. ja kõigepealt annaksin sõna siis Bernd Barussellile kõigepealt ja ma paluksin, et kõnelejad, tehke nii lühidalt kui võimalik äh, ja vastake siis nendele küsimustele, mi-, mis arvate, et olid suunatud teile. suur tänu! tundub, et mulle tegelikult ühtegi küsimust ei esitatudki otse. ettepaneku osas ma sõna ei võta, ma olen vastutanud ju peaasjalikult selle võrdlus, võrdleva analüüsi eest, mitte ei ole selle ettepaneku koostaja. aga mis puudutab ümberasustami, ümberasustatud inimeste arvu, et kas nende arv tõuseb või ei selle ettepaneku tulemusena, me näeme, et on tekkinud selline tendents, et paljud liikmesriigid on üritanud äh, pagulaskriisi kontekstis oma piirid sulgeda, on seadnud karmimad kriteeriumid inimeste riiki laskmisele ja ümberasustamine võib kanda ka teistsugust äh, eesmärki kui lihtsalt kaitse andmine näiteks ähm, teinekord mõned liikmesriigid oma südametunnistust äh, sellega puhastavad, mõned äh, liikmesriigid jah, on väga aktiivsed, see on positiivne, aga neid on väga vähe. Ähm, ja paljudes riikides on need arvud väga väikesed. ja see on selge poliitiline sõnum, mis nende programmidega välja saadakse, et me teeme ka midagi positiivset, mitte ei pane ainult piire kinni. aga tulevikus tuleks ka ikkagi arvude keeles ka rääkida suur tänu! ja samuti lühidalt annaksin sõna äh, emad Sedrakile UNHCR-ist. suur tänu kõikide nende esitatud küsimuste eest, üritan lühidalt nendele vastata. mis nüüd puudutab äh, punktisüsteemi pagulaste puhul, et kui haavatavas olukorras nad on ja või nii. me räägime siin pagulastes identifitseerimisest, kes vajavad ümberasustamist, tegelikult see protsess hakkab pihta sellest, kui meie organisatsioon äh, registreerib inimese, käib nende kogukonnas, see on väga pikk protsess, see ei ole mingisugune üksik samm, mis antakse, me ei otsusta seda kiiresti, et kas inimene tuleb ümber asustada või ei, me peame inimesega tutvuma, tutvuma olukorraga tema koduriigis ja kogukonnas laiemalt. ja võib-olla on tekkinud natukene segadus süürlastega, süürlaste puhul olid meil selged andmed pagulaste kohta ja seda andmeid ei kogu mitte UNHCR, vaid kõik meie humanitaarpartnerid, kes töötavad naaberriikides, kellel õnnestus need andmed kokku koguda ühte platvormi, mis on juurdepääsetav äh, meie ametile ja selle alusel me saime info selle kohta, et millistel inimestel on näiteks lapsed äh, ohus, millised pered on naiste poolt või laste poolt äh, juhitud ja nende andmete põhjal me saime inimesed identifitseerida. see on äh, kestev töö ja mida saamegi teha tegelikult äh, ainult meie. ja siis oli küsimusi ka laiemate definitsioonide kohta, mida tähendab sotsiaalmajanduslik haavatavus, perede olukord ja nii edasi. sotsiaalmajanduslik haavatavus, siin tõesti me peame ära defineerima, mida silmas peetakse mõned teist juba ütlesid, et on väga palju pagal-, pagulasi, kes lähevad selle definitsiooni alla, jah, õige ja kui me hakkame tooma sisse uusi kõlbulikkuse äh, kriteeriume, siis tuleb tunnistada seda, et praegused süsteemid äh, nii meie jaoks kui paljude vabaühenduste jaoks põhinevad sellel tänasel definitsioonil ja kui me hakkame nüüd uusi definitsioone leiutama ja mängu toome ja kui need definitsioonid ei ole väga selged ja kui sinna tulevad lisakriteeriumid, siis me tegelikult õõnestame mõningaid tänase süsteemi turvaklausleid. ja perede taasühildamine äh, nii nagu ma ütlesin oma sõnavõtus ka. väga delikaatne küsimus. meie amet äh, on perede taasühendamise seadnud üheks ümberasustamise kriteeriumiks, aga seda ainult sellistel juhtudel, kui äh, ei ole teisi legaalseid võimalusi nende üksikisikute jaoks, nii et väga konkreetselt üksikjuhtumid kui tuuakse sisse pereliikmed üldisesse lähenemisesse, siis me tegelikult hägustame piirid taasühendamise ja ümberasustamise vahel. me võtame ümberasustamise võimalustest ära veel ressurssi, sest et ümberasustamine on juba niikuinii nii väga piiratud olnud ja tegelikult äh, kasutame seda ära perede taasühendamise eesmärgil ja see on meie meelest problemaatiline ja see on tegelikult seotud sellega, et kas need äh, komisjoni kavad arve tõstavad, no kui me tahame, et need arvud tõuseksid, siis peavad ümberasustamisele käima kaasas teised viisid ja mitte see ei saa asendada teisi. perede taasühendamine on siin muidugi kriitilise tähtsusega. kui me tahame ümberasustatud inimeste arvu tõus-, tõsta, siis peab see jätkuma humanitaarvahendina, vajadustel põhineva jätkusuutliku lahendusena ja et vastutus oleks jagatud, see tuleb samuti tagada ja loomulikult ressursid tuleb tagada sellele, eriti mis puudutab vastuvõtu ja integratsiooni tingimusi. nii et kui kõik need eesmärgid on täi-, täidetud ühtse tervikuna, siis on võimalik ka neid arve tõsta. aastatel kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat kuusteist oleme meie kahekordistanud ümber asustanud inimeste arvu sada, seitsekümmend tuhat aastal kaks tuhat kaksteist ja sada viiskümmend tuhat kaks tuhat kuusteist, nii et me räägime ainult nelja aasta jooksul sellisest suurest tõusust, vähemalt taotluste läbivaatamise puhul, see on väga tähtis moment ja nüüd praegu vahetult pärast New Yorgi avaldust äh, peame megi need kavad üle vaatama, nüüd on meil võimalus suur programm vastu võtta, aga see peab olema läbimõeldud põhi, vajadustel põhinev, see peab, selle aluseks peavad olema tänased raamistikud. härra esimees sekkub, on veel inimesi, kes tahavad sõna? härra Murajas võtab ära kõnelejalt mikrofoni ja kõneleja tõdeb, et ta võibki nüüd lõpetada. Petro, palun, kaks-kolm minutit. nojah, tulen ka nende arvude juurde Need arvud äh, on meie jaoks äh, muidugi igapäevane teema, kümme aastat juba mõtleme, et kuidas me olime jõudnud tänasesse olukorda. kui me nüüd vaatame seda, mis on saanud süürlastega ja mida on teinud UNHCR Te,, UNHCR on üritanud jõuda teiste koridoridena lisaks ümberasustamisele, mis oleksid legaalsed, jah, ja nende töö on olnud suhteliselt edukas, sada kolmkümmend tuhat inimest on ümber asustatud äh, aga kui me vaatame seda määrust, mille osas on tehtud ettepanek, kõik on pandud ühte patta. perede taasühendamisest on saanud osa ümberasustamisest, on segatud kõik need asjad omavahel ja väga raske on öelda, et kuidas me saame toetada ühte kanalit äh, ja eelistada seda teisele lihtsalt selleks, et arve tõsta. arvude tõstmiseni võime jõuda teiste vahendite Äh, näiteks rahaliste vahendite tõstmise läbi, aga ärge tembeldage seda siis ümberasustamiseks. suur tänu, Oskar Ekblad, palun. teen lühidalt. ümberasustamise mm, hoogustamisest räägiksin ka, räägin lihtsalt logistilistest aspektidest, äh, mitte teistest aspektidest, mis on võib-olla otseselt seotud poliitilise aruteluga. jah, ma tõesti arvan, et äh, et võimalusi selleks on palju, Kanada näiteks on valmis paari kuuga võtma vastu kakskümmend viis tuhat inimest ja siis veel kümme tuhat inimest sinna otsa. rohkem nad seda ei tee, nagu ma kuulsin, sellepärast et niimoodi tegelikult ümberasustamisele ei tohiks läheneda, ümberasustamine on pikaajaline kava ja sellele tuleks läheneda samm-sammult, aga mulle, ma küll ei kardaks seda ümberasustamise suurt kava Euroopas, nagu kõik on öelnud, milleks on vaja, aga alustalasid, kõigepealt UNHCR-i definitsiooni kasutamine, vastuvõtutingimused, mis toe-, toimivad ja äh, asja korralik organiseerimine. kui see järk-järgult niimoodi läheb ja selline kava välja koorub, siis äh, kindlasti Euroopa suudab selle logistilise probleemiga seljatada ja mul on hea meel, et neid küsimusi esitati, sest et ma saan rääkida tänu sellele ühest projektist, äh, mis on suunatud valmisoleku suurendamisele me tahame praktilised küsimused sellest poliitilisest debatis esile tõsta, kui see õnnestub, siis on sel, selle läbi võimalik ka kindlasti seda kava laiendada. suur tänu ja Patrice Quesada viimasena. meie paneeli esindajad seas saab sõna. nagu te aru saate, ütleb härra Quesada, paneeli osalejad ilmselt on, nagu te aru saate, ühel seisukohal, jah, võimalus on, et Euroopa äh, suudaks ähm, ambitsioonika kava vastu võtta ja sellega rakendada. siseriiklikke kavasid saab sellega toetada loomulikult äh, läbi komisjoni, aga tegelikult sõltub kõik detailidest, et kuidas need rakenduvad selle ettepaneku puhul, nii et ähm, seadusandluse poolel tuleb kindlasti üht koma teist selgitada viimane asi, mis me tahaksime, et juhtub, on see, et inimesed, kes on nii raskes olukorras ja nii haavatavad, ja te olete neid inimesi, kes ei kohtunud, te teate, mis olukorras nad on, et neid tabaks siis äh, integratsiooniprotsess, mis kuhugi ei vii. Äh, ja, ja see oleks kõige hullem. nii et jah, võimalus on, et Euroopal õnnestub ambitsioonikas programm välja kujundada ja seda ka rakendada, aga integratsioonist sõltub siin väga palju, aitäh! suur tänu, suur tänu, et rääkisite integratsioonist äh, nii peaasjalikult. suur tänu kõikidele paneeli liikmetele nende vastuste eest ja sõna nüüd äh, meie raportöörile Malin Björkile. jah, Malin, palun vasta küsimustele, aga võib-olla räägid ka oma lõppjäreldustest ja sellest, kuidas sa nüüd kavatsed läheneda sellele raportile, see raport ei ole kergelt killast kindlasti, arvestades komisjoni ettepaneku sisu nii et palun siis selles lõppsõnavõtus räägi ka sellest, mil-, kuidas sa kavatsed sellele asjale tulevikus läheneda. suur tänu esimese ja suur tänu paneeli liikmetele ja suur tänu kõikidele kolleegidele, rahvasaadikutele, kes on saalis. nagu te, härra esimees, ütlesite, asi on tõesti keeruline, sest siin on problemaatilisi artikleid, mille osas tuleb äh, siin ja seal äh, parandusi sisse viia. aga samas on ka see väga tähtis küsimus ja parlament on täiesti pühendunud sellele, et, et sellest saaks asja. viimane kõneleja ütles, et jah, äh, üsna ühel seisukohal me oleme, kuigi tuuakse välja erinevaid aspekte, aga seisukohad on üldiselt äh, väga sarnased. väga palju märkmeid tegin siin, aga räägiksin ainult pa-, paarist võib-olla olulisemast praegu minu meelest on täiesti selge, et ümberasustamine, et sellest ei saaks äh, sisserände kontrolli meedet sellist asja on karta olnud mitte ainult selle ettepaneku puhul, vaid ka näiteks nõukogu lõppjäreldustes äh, arenguabi kohta, seal on näiteks seatud arenguabi sõltuvus äh, koostöövalmidusest rändeküsimustes ja Euroopa Liit peab langetama väga olulisi valikuid ja praegune ettepanek on võimalus langetada hea valik ja väga paljud kõnelejad ütlesid, äh, ümberasustamine peaks jääma vajadustepõhiseks, isikupõhiseks, see peaks olema kaitse ja solidaarsuse vahend. ja meie parlamendina peaksimegi äh, kindlasti seda osa siin äh, parandama väga selge on see, et kõlbulikkuse kriteeriumide seas on problemaatilisi aspekte, asjad, millele tuleb rohkem mõelda aspekte, mis ähm, tuleb kas välja võtta sellest ettepanekust või paremini defineerida. Te rääkisite juba nendest sotsiaalmajanduslikest kriteeriumitest, sisepõgenikest ja kindlasti peaksime me omavahel lahku lööma perede taasühendamise ja ümberasustamise, nii nagu UNHCR ka ütles oma viimases sõnavõtus, et kui me need asjad paneme ühte patta, hägustame nendevahelisi piire, siis ilmselt nende inimeste arv võib veel isegi langeda. nii et äh, tuleb olla väga ettevaatlik, need kriteeriumid tuleb mõistlikult kirjutada. nüüd äh, äh, välistamiskriteeriumid, ka see on valdkond, nii nagu kolleegid ütlesid, mille üle tuleb veel järele mõelda. praegune ettepanek näeb ette seda, et liigutakse kõrvale sellest põhimõttest, et on vajadus äh, kaitseks, äh, et on diskrimineeriv see, et kui ükskord on ümberasustamisest keeldutud, siis on see keeldutud lõplikult ja kui mõni liikmesriik äh, ühe inimese lükkab tagasi mingisugusel kriteer-, mingisuguse kriteeriumi põhjal, ei tähenda see seda, et seda teeksid kõik liikmesriigid väga paljud teist on äh, viidanud integratsioonile, minu meelest on see üks nendest valdkondadest, kus see ettepanek peab muutuma paremaks, et see oleks äh, ka siin selles äh, raamistikus selgelt kirjas ja rohkem ma sellest ei räägiks, aga mõtteid mul tekkis täna teid kuulates. ja nüüd veel üks nendest teemadest, mis on ikka ja jälle siin kerkinud ja kõige rohkem sellest räägitigi, numbrid mul on äh, õnneks väga palju neid variraportööre, kes tahavad kõik, et arvud tõuseks, aga praegu see ettepanek äh, sellise tulemuseni ei viiks. see peab olema täienduseks teistele legaalsetele äh, rändekoridoridele. meil on vaja lisastruktuure, mis, mille läbi oleks neid arve võimalik tõsta. ja mul on hea meel kuulda, et panelistid ütlesid, et jah, Äh, loomulikult on see logistiliselt problemaatiline ja tuleb anda endast rohkem, aga on ka väga palju häid kogemusi meil mitte ainult Rootsist, vaid ka väga paljudest teistest riikidest, äh, keda, kellele on viidatud ka EMN-i uuringus äh, ja see kõik viitab sellele, et neid arve on võimalik tõsta ja minu viimane märkus ma tahaksin tõesti teha koostööd kõikide paneel, paneeli liikmetega, aga ka kolleegidega selle nimel, et see raamistik saab õigesti paika, et loodaks Euroopa raamistik, mis on tõhus, mille läbi need arvud tõusevad, aga millega ei looda paralleelset struktuuri, vaid seniseid struktuure, täiendavad struktuurid, et kõik need programmid omavahel kokku sobiksid, see on meie jaoks üks problemaatiline punkt, aga mõtteid äh, meil juba on selle kohta äh, ja tulemas on UNHCR-i äh, tippkohtumine ümberasustamise kohta veel eh, kolmepoolsed eh, läbirääkimised, kõik need on, on aluseks eh, sellele paketile. suur tänu, et kõik paneelis osalejad kohale jõudid, et tulite parlamendi, suur tänu, et jagasite meiega oma mõtteid ja et panustasite meie töösse. see, mis teil jäi täna ütlemata palun võtke meiega ühendust, mina kindlasti olen valmis teid ära kuulama, meie variraportöörid ka, meil on vaja teie abi ja lõpetuseks veel suur tänu, et osalesite. suur tänu. suur tänu sulle, variraportööridele, kõikidele, kes andsid oma panuse vabaühendusse, esindajatele. tähtis ei ole ainult see, mis me täna siin kuulsime, vaid kogu töö, mis on tehtud selle teemaga. jah, väljakutse on väga suur, nagu Malin ütles. ja tähtis on, et meil oleksid struktuurid, mis vastu peaksid ja meie varjupaigapaketti realiseerida aitaksid. suur tänu, kallid kolleegid! Um, ma tänan, kallid kolleegid, et tulite meie kuulamisele, aga meil on veel üks päevakorrapunkt päevakorras, see on viimane. suur tänu kannatlikkuse eest. nimelt täna viimane päevakorrapunkt. see on neljas Euroopa Kohtu otsus kahekümne teisest septembrist ja ähm, parlamendi õigustalitus teeb meile ettekande nimelt eh, liidetud kohtuasjade kohta C neliteist murd viisteist ja C sada kuusteist murd viisteist. me kuuleme härra Kajolalt ettekannet. kas ta on kohal, on? härra Kajola, palun. Thank you, chairman. ma tänan Euroopa Kohtu kolmanda koja eh, otsus eh, aastast kaks tuhat kuusteist puudutab kahte ühendatud kohtuasja, mis eh, oli edastatud Euroopa Parlamendilt ja puudutab tühistamishakkesid ja otsused, mis nõukogu võttis vastu ja tugineti nõukogu otsusele aastal kaks tuhat kaheksa üks kuus viis, millega süvendatakse piiriülest koostööd, eriti võitluses terrorismi ja piiriülese kuritegevuse vastu, niinimetatud Prümi otsus. Prümi otsus, nagu te teate, võeti vastu enne seda, kui Lissaboni leping jõustus ja öö, tegemist oli niinimetatud kolmanda samba öö, raamistikuga ja eesmärgiks oli Prümmi sätted Euroopa Liidu õigusliku raamistiku integreerida. nüüd Euroopa Kohus kahekümne teisel septembril langetas oma otsuse ja see puudutab mitmeid meet- hagisid, mis Euroopa Parlament esitas nõukogu otsuste vastu ja puudutavad rakendusmeetmed, milles nõukogu võttis vastu endise kolmanda samba raamistikus, et mõista nende äh, lahendite konteksti tuleb juhtida tähelepanu sellele, et parlament ütles, et artikkel üheksa protokollis kolmkümmend kuus ja mis puudutab üleminekusätteid ja õigusakte, mis võeti vastu enne seda, kui Lissaboni leping jõustus, neid tuleb tõlgendada nii, et ainult Eh, sisuline mõju säilib kolmanda samba vallas vastu võetud õigusaktidel ja mõned spetsiifilised eh, mõjud. Eh, nüüd nõukogu otsuste kohta leiab Euroopa Parlament, et ei saa Äh, jõusse jätta otsuste langetuse menetlust, äh, mis äh, sõnaselgelt sai tühistatud sellega, et Lissaboni leping jõustus. Euroopa Kohus ütles, et Lissaboni lepingu jõustumisega iseenesest ei ole välistatud see, et rakendusmeetmed võetakse vastu vastavalt menetlusele, mis varem oli kolmanda samba all niivõrd, kuivõrd see menetlus on enne Lissaboni lepingut mõnes nõukogu otsuses sätestatud. et nüüd selgitada üldist juriidilist konteksti, tahaksin nüüd tulla nende juhtumite juurde konkreetselt ja viitan sellele, et Euroopa Parlament esitas kaks hagi tühistamise kohta. esimene hagi puudutab seda, et valeõiguslik alus on äh, nõukogu otsustel, mis parlament on vaidlustanud ja teine hagi puudutab seda, et äh, sisulised menetluslikud äh, sätted ei ole järgitud, kuna esimene taotlus oli tõe, õigustatud ja siis Euroopa Kohus jät-, andes äh, parlamendile õiguse esimeses vaidluses, leidis, et ei ole vaja käsitleda põhjalikult teist hagi. Äh, vaidlustatud otsused võeti vastu tuginedes artiklile kakskümmend viis lõikele kaks Prümmi otsuses ja see on ebaseaduslik, sest seal on kirjas üksikasjalikud sätted meetmete kohta, nagu näiteks need, mis on kirjas vaidlustatud otsuses ja need meetmed on rangemad. Äh, kvalifitseeritud enamuse asemel tuleb järgida ühehäälsust. Äh, Euroopa Parlamendiga ei konsulteeritud nagu pidanuks vastavalt lähevad rakendusmeetmete vastuvõtmise menetlusele kolmanda samba all. tuleb rõhutada, et Euroopa Kohus viitab siin kolmanda samba sätetele, mida kohaldati enne seda, kui Lissaboni leping jõustus. ja see on väga eripärane olukord. Euroopa Kohus leidis, et vastavalt artiklis kakskümmend viis lõikes kaks Prümi otsuses ette nähtud menetlusele nõukogu rikkus eh, neid sätteid eh, ja eeskirju, mis on ette nähtud kolmanda samba all ja ebaseaduslikult võttis vastu oma otsused sellega, et nõudis ühehäälsust ja ei konsulteerinud Euroopa Parlamendiga. Eh, nii et nii nagu Euroopa Parlament palus, kohus tühistas kõik vaidlustatud otsused kohus otsustas, et vaidlustatud otsuste mõju jääb jõusse, kuni uued õigusaktid jõustuvad, mis hakkavad neid asendama. Need uued aktid peab nõukogu vastu võtma vastavalt öö, eh, oma otsuste langetamise menetlusele ja pärast seda, kui ta on konsulteerinud Euroopa Parlamendiga. Eh, tulemus oli sama, mille me saavutasime eh, kuue juhtumiga Euroopa Kohtus varem Euroopa Kohus tühistas tollal mitu nõukogu otsust. ma olen loomulikult teie käsutuses vastamaks küsimustele. Thank you very much, Mr Kaiola. After that I am hoping um... palun. härra Aho, kas te tulite selle teema pärast, ma väga lootsin. proua Sippel Teie kindlasti tahate midagi küsida. me täname teid, härra Kajola, kõigi jõupingutustest, ma olen kindel, et need, kes kuulasid meid veebis, hindasid seda kõrgelt, mina küll hindan kõrgelt kuuldut, nii et suur tänu teile ja kümneminutiline eh, paus, enne kui koordinaatorid hakkavad arutelusid pidama. kümneminutiline paus ja siis koordinaatorite kohtumine. kui keegi on kohal, kes ei ole koordinaator, siis palun lahkuge. seitseteist kolmkümmend jätkame koordinaatoritega <laughs>